ja läheme nüüd meie töökava juurde. esimeste konverents üheksateistkümnendal jaanuaril tegi oma tegevuskava, kas päevakorra kohta on kellelgi sõnasoovi? siis annan teile teada järgmised ettepanekud. arutelu ülemkogu mitteametliku kohtumise kohta kolmekümnendal jaanuaril kaks tuhat kaksteist toimub nüüd viisteist kümnest kuni kuusteist neljakümneni ja ja infotund Euroopa Komisjoni välisasjade kõrge esindajaga toimub kuusteist neljakümnest kuni seitseteist neljateistkümneni ja ülejäänud arutelud algavad seitseteist nelikümmend. Iturgais Angulio raporti arutlemine, ma loodan, et hääldasin seda nime õigesti, mis puudutab äh, jäätmete haldamisdirektiivi, lükati neljapäevale. neljapäeval suulised küsimused äh, stabiilsus äh, võlakirjade kasutuselevõtu teostatavuse kohta lükatakse edasi ja selle asemel toimub arutelu Iturgais Angulo raporti kohta pärast seda, kui on äh, raportid esitletud, tuleb Regneri raporti arutelu, mis puudutab ettevõtte asukohtade Euroopa Liidust väljaviimist, seda pärast Nikolai raportit ja mis puudutab ENMi komisjonis vastavalt äh, kodukorra artiklile kaheksakümmend kaheksa tehtud äh, palvet äh, läheb samamoodi äh, hääletuste ajal arutusele, kas keegi on selle vastu, ei ole, kõik entusiastlikult noogutavad, seega on sellega uus päevakord kinnitatud ja tuleme nüüd Euroopa Ülemkogu mitteametliku kohtumise järelduste juurde.